Mm, ja need soovitused pannakse hääletusele, need soovitused on ka parlamendi kodulehel ära äh, toodud. ja nüüd ma tahaksin äh, teile öelda, et äh, on kirjalik deklaratsioon investeerimaks lastesse, mille on esitanud Antonio Lopez Isturiz White ja kümme mm, teist saadikut ja see dokument on saanud äh, nelisada kakskümmend kaheksa allkirja äh, ja see tähendab seda, et vastavalt kodukorra artiklile sada kolmkümmend kuus äh, lisatakse see dokument tänase koosoleku päevakorrale koos esitajate nimedega ja esitatud